juurde ja ma tahaksin ähm, teid teavitada ka sellest, et vastavalt kodukorra artikli kakssada kolmkümmend üks lõikele neli ei ole esitatud ühtegi äh, taotlust hääletusele panna korrigendumit, mis kuulutati välja eile kell seitseteist null null ja seega on see korrigendum heaks kuulutatud ja lõpetuseks minu